ja lõpuks Euro Ladina-Ameerika Parlamentaarse Assamblee delegatsioon Tadeusz Tšimanski ei ole enam täisliige. olen saanud ka nõukogult esimese lugemise seisukohad ja komisjoni seisukohad Mm, parlamendil on äh, kolm kuud oma seisukohtade esitamiseks alates siis äh, teisest veebruarist või kolmandast veebruarist kaks tuhat kaksteist. Need puudutavad äh, kahe tuhande viienda aasta kodukorra ja kahe tuhande seitsmenda aasta nõukogu dokumentide muutmist seoses toiduainete jagamisega kõige vaesematele kodanikele Euroopa Liidus. ja nüüd läheme edasi siis häälte selgitusele.